Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρία. Daamid ja härrad, kallid kolleegid, jätkame nüüd oma koosolekuga. eilse eh, istungjärgu protokoll ja tekst on eh, laiali jäetud, kas teil on vastuväiteid? siis loen äh, protokolli heaks kiidetuks. päevakorra järgne punkt on ühine arutelu ÜPP reform. vastavalt